ja hääletus toimub neljapäeval. me läheme viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on ühe minuti kõned ja alustame kõigepealt härra Heisiga. üks minut, palun. mikrofon, palun. suur tänu juhataja võimaluse eest äh, täna siin sõna võtta. ma tahtsin lühidalt äh, rääkida väga olulisest probleemist äh, sigaret patentidega salakaubitsemisest, mis on tõsine probleem Euroopa Liidus. kümme miljardit eurot läheb hinnanguliselt kaduma seetõttu iga aasta Euroopa Liidus ning eh, umbes kolmteist protsenti näiteks Iirimaal müüdud sigarettidest on salakaubasigaretid ning ma tahtsin juhtida Olafi ettevõtmist selles vallas mis on äh, arestinud kolmteist miljardit sigaretti. ma arvan, et meil peaks olema palju parem koostöö ning integratsioon Olafi ja äh, riikliku piirivalve ning äh, tolliametite vahel me peame arendama koostööd paremini selleks, et piirata sigarettidega salakauplemist tuletan teile meelde, et kõneaega on üks minut ja järgmiseks härra Kaputo, palun. aitäh lugupeetud kolleegid, pärast stress-teste, mis viidi läbi Keskpanga poolt äh, Euroopa Liidus, äh, see näitab, et meie majandusega on probleeme, eriti just pärast hinnanguid, mis tõid välja Itaalia pankade vajaduse tugevdada äh, oma varasid üle kümne miljardi euro võrra meile tekib küsimus, kuidas saab pangasüsteem garanteerida piisava kapitalivoo ja tekib küsimus, kuidas äh, stress-testide ähm, näitajaid kasutatakse teiste riikide puhul. meil on ähm, vaja võrdseid tingimusi riikide jaoks, mul on ja meil on vaja ennetada negatiivset mõju reaalmajandusele aitäh, härra Sveer. meil on äh, hinnangud ähm, meil on Euroopa Liidus ähm, põhiõiguste rikkumised mitmes riigis, ka Sloveenias, kuid äh, seda ei kritiseerita mitte kunagi, näiteks äh, kaks aastat tagasi vangistati üks inimene, kes kellele lubati töölepingut. tegemist on endise eh, peaministri Johannes Janšiga. Euroopa Liidus seega on endiselt poliitilised vangid olemas ehm, selle vastu on toimunud ka meeleavaldused ning siin oodatakse Euroopa Liidu abi härra Simon, palun, üks minut. aitäh, lugupeetud juhataja. viimati, kui ma siin olin, rääkisin Euroopa Liidu noorte garantiist ja eh, Ühendkuningriigi võimetusest kasutada neid fonde. nüüd tahaksin rääkida Euroopa Liidu struktuuri ja investeerimisfondide rahast mida Euroopa Komisjon ei jaga välja, sest nad on teadlikud sellest, et Ühendkuningriigi partnerid ei ole piisavalt läbipaistvad selleks, et seda raha saada. Ühendkuningriigi valitsus on täiesti rahul selle olukorra, sellepärast et nemad Euroopa raha ei soovi ning selle tulemus on see, et neid, neid olulisi vahendeid ei kasutata. seega tahaksin kutsuda üles Ühendkuningriigi äh, valitsust ja Euroopa Liitu seda olukorda lahendama. aitäh, proua Tomašitš. aitäh. skandaalne Haagi kriminaalkohtu otsus vabastada härra ähm, äh, Šešel ja see, et äh, Horvaatia valitsus ei ole reageerinud, on olnud järjekordne hoop äh, Horvaatia uhkusele äh, ja Veliko Maric on samuti vangis Horvaatias ning isegi inim õiguste kaitsjatel ei, ei ole lubatud teda külastada seal hoolimata sellest, et tema tervis on ohus ning hoolimata sellest, et ta ei saa eh, piisavat ravi. kas eh, me ei saa isegi rääkida oma kannatustest enam eh, Serbia põgenikelaagrites? proua Bilbao Barandika, palun üks minut suur tänu, proua president. mina tahaksin hukka mõista olukorra, mille all kannatavad Trevinio tuhat viissada inimest, seal on äh, kaks tuhat kuussada ruutkilomeetrit Baskimaal, kuid see kuulub tegelikult Castilla y Leoni alla, nad on soovinud aga kuuluda Baskimaa alla, nad on üritanud seda teha läbi kõikide institutsionaalsete vahendite, kuid eelmisel nädalal otsustasid suured Hispaania parteid endiselt otsustada, eh, öelda neile ei see aga on kahjulik nendele inimestele, sellepärast et nendele pakutavad avalikud teenused on selle võrra kehvemad. pealegi on tegemist ebademokraatliku otsusega, sellepärast et eh, Rahvapartei ja sotsia-, sotsialistid põhimõtteliselt lahendavad sellega omavahelisi probleeme, arvestamata Äh, inimeste probleemi, siis kui selline väike probleem niimoodi liiva jookseb, siis ei ole ju mõtet üllatuda sellest, kui lahendamata jäävad ka suuremad äh, poliitilised probleemid. härra Juaristi. suur aitäh, proua president, kahekümne üheksateistkümnendal novembril korraldati äh, Kataloonias ähm, demokraatlik ähm, algatus, inimesed läksid urnide juurde ning väljendasid oma arvamust, kuid reageering oli täiesti ebademokraatlik ja see on võrreldav sellega, mida me oleme näinud viimasel ajal Euroopa Liidus ka mujal ja sama juhtub ka Baskimaal, inimestel ei ole õigust ise otsustada kuid inimesed soovivad sellisest ebademokraatlikust režiimist välja murda ning ma sooviksin Euroopa Parlamenti üles kutsuda, et rahvaste enesemääramis, demokraatlik enemäärasamisõigus oleks ka tegelikult kaitstud, et see oleks demokraatlik õigus ning lõpuks ometigi ka Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid. aitäh ja. Oui. Pardon pour la prononciation. Pardon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 kaks koma kolm miljonit inimest olid tänavatel Kataloonias paar nädalat tagasi näidata üles oma poliitilist ning demokraatlikku osalemist ja paljud nendest hääletasid ka Kataloonia iseseisvuse poolt. Hispaania valitsus oli aga sellise kodanikualgatuse ära keelanud, oli mindud lausa kohtuasutusteni välja, et tuua kohtu ette Kataloonia eh, piirkonna valitsejad me tahame anda inimestele võimaluse vabalt valida ja va-, ja hääletada oma tuleviku üle. nüüd oleme jõudnud aga olukorda, kus Euroopa demokraadid ning Euroopa parlamendid peavad avalikult seisma hea katalaanide demokraatlike õiguste eest. suur aitäh ja härra Tamburano, palun. aitäh, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele asjaolule, et Kreekas elekt-, elektri ettevõte on ohus. üks eh, Hiina korporatsioon soovis seda omandada, kuid see Hiina ettevõte State Grid Development Limited tekitanud eh, konkurentsiolukorra, kus äh, nad soovivad olla kohal nii Itaalias kui ka Kreekas, see on sundinud müüma Euroopa riike, müüma strateegilisi riiklikke varasid. Ähm, ja see olukord ähvardab kogu Lõuna-Euroopat, seega kutsun Euroopa Komisjoni lahendama seda paradoksi ning äh, vähendama sellega kaasnevaid ohtusid. aitäh, härra Papadakis, palun. valitsus ja äh, troika, äh, kui nad lähtuvad ainult kapitalist, kapitali huvidest, räägivad pensioniea tõstmisest, pensionite vähendamisest samas aga ei eraldanud piisavalt vahendeid sotsiaalsete küsimuste jaoks ning samuti haigekassade jaoks ja üritavad lähtuda samadest põhimõtetest kui erakindlustuste puhul. seeläbi lihtsalt äh, äh näidatakse üles totalitaarset suhtumist ning kiusatakse äh, taga äh, ametiühingute aktiviste see läheb kokku ka liikmesriikide Euroopa Liidu vähesotsiaalse poliitikaga, aga meie rahvas on otsustuskindel ning kahekümne seitsmenda novembri streik annab selge vastuse, tegemist on rahvavõitlusega. proua Šulin. suur aitäh! kahekümne viiendal äh, aastapäeva puhul äh, Berliini müüri langemisel me näeme, et tegelikult on veel palju saavutada Sloveenias. totalitaarsed süsteemid ei ole täielikult veel äh, maha lammutatud. Sloveenias see aasta me tähistame kahekümne viiendat Demose Äh, aastapäeva tegemist oli meie jaoks demokratiseerumise ja iseseisvumise ajal üheks keskseks äh, kujuks. aga me näeme, et endiselt on takistusi täiesti vabale ühiskonnale. Euroopa Komisjon on samuti ütelnud, et meie kohtusüsteem ei ole rahuldav ning äh, valitsus ei ole reforme läbi viinud nagu vaja ning Äh, meie kohtusüsteem praegu ei austa äh, inimõigusi ning siis me näeme, et Berliini müür on endiselt äh, alles. zabrinuta zbog ponašanja Srbije u odnosu prema Rusiji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 šešelja na slobodu od strane međunarodnog suda u haagu ali ni lakonska izjava ministra dačića kako srbija mora meil on tehniline probleem ütleb president kas te euh, saaksite uuesti pihta hakata nisu nas impresionirali najnoviji događaji oko puštanja optuženog šešelja na slobodu. meile ei avaldanud Äh, muljed hiljutise, hiljutine Haagi kohtu äh, otsuse Šešelsi äh, vabastamiseks. kui suhted Venemaa ja läänemaailma vahel halvenevad, siis me peame poole valima. aga Euroopa Liit ei tohi vaikida, kui tahetakse integreerida idapoolseid riike. aitäh! kallid kolleegid! selles keerulises eh, olukorras, kus Äh, meil on üha rohkem pingeid religioonide ja kogude vahel, on meil vaja ilmalikkust rohkem kui kunagi varem. selles kontekstis ma leian, et paavst Franciscuse sõnavõtt täiskogul on kahetsusväärne. Euroopa Parlamendi täiskogu saal ei ole koht, kus peaksid esinema usuliidrid. kuidas võidelda vabaduse ja põhiõiguste eest, kui, äh, kuidas võidelda diskrimineerimise vastu, kui usuorganisatsioonid jätkavad demokraatlike valikutesse sekkumist? Euroopa Liidul on viimane aeg end kaitsta religi-, regioonide äh, mõju eest. võtkem vastu ilmalikkuse Euroopa definitsioon ja rakendagem seda. selline õiglane ja vajalik definitsioon lubab meil koos eluda hoolimata erinevustest. võtkem oma kõne kokku äh, Gambetta sõnadega. me ei ole ühegi religiooni vaenlased, vastupidi, me oleme äh, südametunnistusvabaduse kaitsjad, me austades kõiki usulisi ja filosoofilisi arvamusi. aitäh, proua Selanova! Děkuji, paní předsedající Eh, dovolte mi poznámku k fungování. suur aitäh. mina tahaksin rääkida ühisturust. Euroopa Komisjon avaldas kirja kaheksandal augustil ja see kiri oli mõeldud Euroopa autorendi eh, ettevõtetele. nimelt paljud tarbijad ei saa kõige madalama võimaliku hinnaga äh, autosid äh, rentida ja see sõltub sellest, kus nad elavad. komisjon äh, sõnutsi endiselt ik-, äh, ikkagi äh, ettevõtted saavad erinevaid hinde kehtestada klientidele vastavalt sellele, kust kliendid pärit on ja seda otsust tuleb põhjendada. mina leian aga, et see on diskrimineeriv. Need objektiivsed kriteeriumid, millest komisjon räägib, ei ole põhjendatud ja ma leian, et tegemist on teenuste direktiivi rikkumisega ja ma pöördun komisjoni poole ning äh, voliniku poole äh, ja nõuan selle olukorra lahendamist. λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου suur aitäh! Saksamaa on keeldunud Kreekale maksmast nel-, teise maailmasõja eest sõjahüvitist. see otsus langetati tuhande üheksasaja neljakümne kuuendal aastal ning samuti me teame, et Saksamaa ei ole nõus tagastama pealesunnitud laenu, mille Kreeka pidi võtma neljakümne teisel aastal ja selle tõttu, selle laenu tõttu on meie majandus hävinud, tuhanded kreeklased elavad äh, vaesuses, tuhanded äh, tapeti okupeerivate jõudude poolt, paljud surid Äh, ka Saksamaal äh, laagrites, see on kõik selles väikeses mustas äh, raamatus, mille on kirjutanud Manolis Klees, Euroopa Parlamendi kolleeg, nii et Saksamaa peab lõpuks hüvitist maksma. jedna od strateških ciljeva europske unije je kvalitetno infrastrukturno povezivanje zemalja članica härra Jokovtšitš. üheks Euroopa Liidu ülesandeks on äh, ühendused luua liikmesriikide vahel ning siinkohal tahaksin rääkida maanteest ning raudteedest, mis on äärmiselt olulised. ma tahaksin pöörduda komisjoni poole hetkel ja ütelda, kus Horvaatia Sloveeniaga tuleb lõpule viia Kopar-Puie tee ja Postolne ruuta ning ka tee Mariborist ja Horvaatia piirini. Need teed on äärmiselt olulised eh, meie eh, konkurentsivõime jaoks, Istria turismi jaoks ning ka Maribori ja Zagrebi eh, ühenduse tagamiseks. siinkohal tahaksin pöörduda komisjoni poole ja paluda, et vaadataks läbi võimalust rahastada seda projekti. suur aitäh ja härra Kleesos, üks minut ei, härra Kleesas sai sõna. suur aitäh, Kreekas rikutakse demokraatiat. me näeme, et kodanikud äh, elavad välismaal, aga neil ei ole õigust hääletada äh, riiklikel valimistel. kui kriisi tõttu on palju äh, immigrante, eriti noored, siis praegu äh, riik takistab kõigil neil välja rännanud inimestel oma demokraatlikku õigust kasutada. me teame aga, et äh, hinnad on kõrged ja transpordihinnad on kõrged, nad ei saa koju tagasi pöörduda. miks ometigi eh, Kreeka valitsus ei kuula kodanike üleskutset ja miks ei anta diaspora esindajatele õigust hääletada Kreeka riiklikel valimistel, ometigi Euroopa valimistel nad saavad ju hääletada? miks Kreekas ei rakendata ellu Euroopa Liidu eh, määrusi? miks Euroopa Liit Äh, ei avalda ka survet Kreeka valitsusele, nii et äh, kõik valijad saaksid äh, hääletada. samas panku toetatakse, nii et kes siis keda ikkagi toetab? Kanaari saarte vetes leidis hiljuti aset väga tõsine juhtumine, Greenpeace avaldas rahumeelselt meelt Repsoli naftamaardlate vastu mis äh, on tekitanud äh, õlilaike ja põhimõtteliselt äh, rikuti põhiõiguste hartat, mis tagab inimestele sõnavabaduse. lisaks sellele tekitasid need naftareostus ka väga suurt muret kohalikes elanikes me tahaksime teavitada teist nendest tõsistest juhtumitest ning Arctic Sunrise on hetkel veel kinni peetud ning me usume, et kodanikuühiskonnal on alati õigus protestida eh, oma valitsuste eh, keskkonnaalaste kuritegude vastu. Grazie proua Evi, palun. Äh, heitkoguste äh, piiramise ja nendega kauplemise süsteem viidi Doha läbirääkimiste voorus sisse instrumendina, mis oleks pidanud aitama vähendada kasvuhoonegaasi heidet tõhusalt ja ökonoomselt, nagu seda näeb ette Kyoto protokoll. arvati, et heitkoguste hinna usaldamine turu kätte innustab paremaid tavasid rakendama ning karistab ettevõtteid, kes ei soovi puhtamasse tehnoloogiasse investeerida alates esimese kvootidega kauplemise perioodi lõpust, kui tonn CO2 kahte maksis vaid mõne eurosendi, ilmusid selle instrumendi puudujäägid. aastate jooksul on tehtud erinevaid muudatusi kahe tuhande üheksandast aastast peale ja kogu see süsteem tugines CO2 hinnaprognoosil, mis on reaalselt väga kaugel, nii kaugel, et eh, nüüd on meie ees bankett ad hoc kvoodireservi loomiseks, mis peaks vastupidiselt finantsturguse vaesusele turgu rahustama finantsturgudel kauplejad on ainsad, kellele see süsteem ka sobib. meil on vaja hakata tõsiselt arutama, kuidas hajutkohustega kauplemise süsteemi parandada ning tõhusalt ära kasutada. proua Rosenberg, palun. Euroopa Liidus elab väga palju inimesi allpool vaesuspiiri, sellepärast et äh, on Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatud ellu mitmel pool eelarve konsolideerimisprogrammi, sada kakskümmend miljonit eurooplast elavad allpool Euroopa Liidu vaesuspiiri vastavalt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Eurostati andmetele, nii et vaesuse tase on väga kõrge, samuti on kõrge töötute arv Kreekas elab sotsiaalse tõrjutuse ning vaesuse tingimustes neli miljonit inimest, nad on töötud ning umbes sada kolmkümmend tuhat VKE-d on pidanud uksed kinni panema, töökohad on kadunud ning on tegemist tõelise sotsiaalse hävinguga. nüüd meil on vaja tõelist Euroopa Liidu pikaajalist strateegiat, mis võimaldaks taastada elatustaseme inim-, inimestele nii äh, Kreekas kui ka mujal Euroopa Liidus. proua Grapini, palun. suur aitäh, ma tahaksin tähelepanu juhtida sellepärast, et on märke sellest, et rikutakse pressivabadust minu kodumaal. Voikulescu perekond omab mitmeid meediakanaleid ning president vend on saanud kakssada viiskümmend tuhat eurot lõppkokkuvõttes viis kõik see segadus selleni, et kaksteist inimest mõisteti süüdi, meediaettevõtte omanik mõisteti kümneks aastaks vangi ja lõppkokkuvõttes konfiskeeriti varasid ka kolmandatelt pooltelt, kes ei olnud üleüldsegi kohtuasja pooled ja mina usun, et pressivabadus on ohus ning kodanike õigusi rikutakse. härra Sami. proua president, ma arvan, et mul ei ole vaja teile selgitada seda, kui keeruline olukord hetkel Ukrainas, eriti just rahaline olukord. hiljuti kiitsime heaks assotsiatsioonilepingu Ukrainaga, kuid loomulikult tähendab see, et meil on ka teatud vastutus. ja loomulikult see ei ole samasugune olukord kui Euroopa Liidu ja Ungari vahelise assotsiatsioonilepingu sõlmimisel, kuid äh, siin on äh, ohus energiavarustus. Euroopa Liit ei ole minu arvates piisavalt rõhutanud seda aspekti, äh, et Ukrainas peab olema korralik energiavarustuse infrastruktuur ja sama kehtib ka teiste kandidaatriikide kohta. suur aitäh ja nüüd on sõna proua Vahinal, palun suur tänu, proua president, homme tähistame me ülemaailmset äh, soolise vägivalla vastast päeva. kaheks, Euroopa Liidus on rohkem naisi kui mehi ja Põhiõiguste Ameti andmete alusel on seitsekümmend kaks miljonit äh, naist Euroopa Liidus kannatanud meestepoolse vägivalla all, nii et millal on siis plaanis võtta tõesti vastu soolise võrdsuse edendamise poliitikad, ilma et need oleksid vaid äh, tühipaljas sõnakõlks. hetkel rikutakse Euroopa Liidus aga inimeste õigusi ja me ei saa lubada endale seda, et me pöörame lihtsalt äh, pilgu kõrvale. kõik liikmesriigid peavad ratifitseerima Istanbuli äh, konventsiooni me ei tohi kindlasti vähendada vahendeid, mis on suunatud ohvrite kaitseks, nii aga juhtus Hispaanias, kus vähendamine oli kolmkümmend viis protsenti, aitäh. suur aitäh ja härra Fernandes, palun. suur tänu, proua president, järgmisel kolmapäeval tutvustab Euroopa Parlamendile komisjon investeerimiskava, mis on äh, ju ei, mis oli ju härra Junckeri ametisse kinnitamise eeltingimuseks, viimastel päevadel oleme nüüd kuulnud igasuguseid kuulujutte selle kohta, kust need kolmsada miljardit täpselt tulevad kuid me ei ole peaaegu üldse midagi kuulnud selle kohta, millised on investeerimisprojektid, kuidas need välja valitakse, millised on ja millistel alustel valitakse välja need projektid. Hispaanias on aga nüüd juba heaks kiidetud väidetavalt raport, kus valitsus on valinud prioriteetsed investeerimiskavad Äh, investeerimisprojektid välja, projektid välja, et ilma, et oleks konsulteeritud autonoomsete piirkondade valitsustega, nii et ma tahaksin, et Euroopa Komisjon ja härra Timmermans tagaksid ikkagi investeerimisprojektide valikuprotsessi sõltumatuse, see protsess peaks olema absoluutselt läbipaistev ja peaks kaasatama kindlasti ka autonoomsed piirkonnad, sealhulgas ka Asturias. suur aitäh ja härra Tökes, palun! romániában twenty five évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu diktatúra. ceausescu diktatuur langes rumeenias kakskümmend viis aastat tagasi. sel aastal valiti Klaus Johannes Transilvaanias võimule viimaste, viimase kahekümne viie aasta jooksul on olnud võimul ka endisi kommuniste. valimiste ajal oleme me näinud nii-öelda Obama efekti. sel aastal mängis Transilvaania väga olulist rolli riigi muutumises, ungarlased ja, ja sakslased olid tagasi kiusatud äh, Äh, Ceausescu ajal ja nad kõik nüüd hääletasid Klaus Johannese poolt. aitäh, härra Maamikins, eelmisel reedel äh, leinas kogu Läti äh, Solitude linnaosas toimunud tragöödia tõttu aasta tagasi langes Maxima supermarketi katus kokku hukku viiskümmend neli inimest hukkus, kakskümmend kolm last kaotas ühe vanema ja üks laps kaotas mõlemad vanemad. tegemist oli kõige tõsisema õnnetusega iseseisvas Lätis ning kõige tõsisema katastroofiga Ida-Euroopas viimase kolmekümne aasta jooksul. Need inimesed ei surnud terrorismi, sõja või loodusõnnetuse tõttu, vaid rahuajal äh, poes, sisseostude ehes. aasta on möödunud, kuid Läti valitsus ei tea endiselt, äh, keda äh, vastutusele võtta. ühiskond ja massimeedia meedia ei tea, kes on süüdi ning politsei ja äh, riiklik prokurör ei ole oma juurdlust lõpetanud. Äh, meil on äh, vaja kiiresti võtta inimesed vastutusele selleks, et lõpetada nende inimeste lein. aitäh. mul on küsimus, mis puudutab puudutab äh, talveajale äh, üleminekut äh, ja suveajale üleminekut, see õigusakt võeti mõni aasta tagasi vastu, kuid me näeme, kuidas põllumajandus, majandus ja transport on müü-, muutunud, nii et meil ei ole vaja enam ähm, äh, valgust säästa. Lõuna-Ameerikas ja mujal on sellest juba loobutud. meie kodanikud on kriitilised selles küsimuses, sest see häirib nende unerütmi ja ma kutsun komisjoni üles viima läbi arutelu äh, sellel teemal. proua Tapardel, palun. aitäh lugupeetud juhataja. meil on murettekitavad arvud noorte tööhõive osas ja küsimus on selles, kas neil on tulevik kindlustatud mina mõistan, millega noored silmitsi seisavad, neil puudub usaldus institutsioonide arengu suhtes, noortel on vaja Euroopa Parlamenti ning, parlamenti ning teisi institutsioone, kes nende elude eest hoolitseksid. meil on kolm koma viis miljonit noort, kes on töötud Euroopas ja me peame midagi selles suhtes ära tegema. me peame suurendama noorte garantii ra-, äh, rahastust, iga euro, mida me investeerime noortesse, on investeering tulevikku. meil on vaja avada Euroopa rahvusülestele projektidele, mida rahastatakse noorte nimel. ma arvan, et noor põlvkond tuleb kaasata Euroopasse ning aidata neil aktiivselt osaleda aitäh, seega oleme praeguse istungi lõpetanud ja homme jätkame kell üheksa. soovin teile kõigile head õhtut.